veel omalt poolt siis individuaalselt mõningatele küsimustele vastata. head kolleegid, nüüd me oleme natukene maha jäänud ajakavast. Äh, nüüd hakkab pihta ühiskoosolek Econiga ja palun, need, kes soovivad lahkuda, palun tehke seda vaikselt, nii et äh, me saaksime jätkata päevakorraga. me jätkame siis äh, finantssüsteemi ärakasutamise küsimusega terrorismi rahastamiseks ning äh, rahapesuks. ma palun, et need, kes soovivad lahkuda, teeksid seda praegu, nii et me saaksime jätkata oma tööga. The force anti-money laundering direct- neljas äh, rahapesu direktiivi võeti vastu kahekümnendal mail kaks tuhat viisteist. komisjon oma tegevuskavas terrorismi vastase finantseerimise võitluses äh, veebruaris kaks tuhat kuusteist kutsus üles liikmesriike äh, tuua ettepoole direktiivi tegeliku ähm, kohaldamise kuupäeva aastasse kaks tuhat kuusteist ettepanekud äh, muudatusteks tehti äh, juulis kaks tuhat kuusteist ja selles puudutatakse nii terrorismi rahastamist kui ka läbipaistvust ning tahetakse muuta praegu olemasolevat raamistikku. kaasraportöörid on esitanud nelikümmend üheksa muudatusettepanekut ning kokku on nelisada kuuskümmend seitse muudatusettepanekut. tahaksin nüüd siinkohal tervitada kolleegi äh, Econist härra Gualtierit ja kas te soovite midagi lisada, vastasel juhul annan sõna kohe kaasraportööridele. Just that uh, this is a very important step forward. tegemist on väga tähtsa sammuga edasi, mäletan veel seda suurepärast tööd, mida tegime, kui arutasime direktiivi, ma loodan, et tekst on uh, tugev ja et me saame võimalikult kiiresti minna kolmepoolsetele läbirääkimistele kas te soovite, et ma juhiks ka edasi seda koosolekut, küsib härra Gualtieri ja annab sõna raportöör Karinšile majanduskomisjonist. aitäh! tere peaaegu pärastlõunat äh,! nagu äh, esimees juba mainis, et äh, tehti sadu muudatusettepanekuid Äh, ning paljud, äh, kes selle raporti kallal vaeva näevad, on samad inimesed, kes ka neljandat direktiivi toona välja töötasid. kõik need muudatusettepanekud näitavad, et äh, koja arvamus on üpris sarnane. kõik on panustanud olukorra raamistiku parandamisele ja rahapesuvastasele võitlusele ning on väga palju muudatusettepanekuid, eriti just artiklitele kolmkümmend ja kolmkümmend üks, mis puudutab ettevõtete registreerimist ja samamoodi ka siis äh, sihtasutuste registreerimine artiklis kolmkümmend üks, mis eelmine kord sisse ei läinud Nende muudatusettepanekute mõte meie teeme siin variraportööridega koostööd, meil on olnud juba kaks kohtumist, aga nende muudatusettepanekute puhul on näha, et kõik äh, soovivad, äh, et need registrid oleksid avalikud on täiesti selge, et äh, sihtasutuste puhul võib äh, siin nõukogu tasandil kolmepoolsetes läbirääkimistes äh, probleeme tekkida, me ei mõelnud selle peale, kui tegime muudatusettepanekuid, et äh, näiteks äh, kui pärandatakse äh, sõidukeid ja nimetatakse ka alaealisi, et nii et selle peale tuleb veel mõelda, aga tähtis on, et me mõtleksime selle peale, et need registrid oleksid tõhusad ja et need registrid näitaks, kuhu rahavood on suunatud. ja siin on ka muudatusettepanekuid, äh, mis võib-olla lähevad va vastuollu sellega, mida mina siin olen öelnud. Äh. me oleme välja töötanud äh, kaks muudatusettepanekut, mõlemad puudutavad artikleid kolmkümmend ja kolmkümmend üks, need on siis kompromissettepanekud. muidugi kõik ei ole kompromissi kõikide osadega nõus aga siin parlamendis tundub mulle siiski, et meie arvamus on üpris sarnane. Kari rap-, variraportöörina, kaasraportöörina on äh, minu jaoks tähtis ka see, kuidas me seda legitiimset ettevõtlustegevust äh, paika paneme siin ettepanekus ja olen kaasraportööridega nõus, et, et äh, meil tuleb leida tasakaal illegaalse tegevuse lõpetamise äh, äh, vahel äh, ja siis ka legaalse ettevõtluse mittetakistamise vahel. nii et me tõesti soovime, et ettevõtteid oleks lihtne registreerida ja et Äh, välismaistel ettevõtetel oleks võimalik ennast Euroopas registreerida, aga et nad peavad ka Euroopa seadustest kinni pidama. oleme praegu läbirääkimisi pidamas, muudatusettepanekuid on palju ja paljud neist on ka väga huvitavad. Äh, kõik ei lähe selles suunas, et äh, registrid peaksid olema täiesti avalikud, aga tundub, et kõikidele Äh, tundub, et komisjoni välja pakutud registrid on hea mõte ja küsimus on nüüd selles, kuidas seda olukorda kõige paremini laheneda, lahendada. ja et meil oleks võimalikult üksmeelne seisukoht, kui me läheme siis läbirääkimisi pidama liikmesriikidega ja liikmesriigid on muidugi ka huvitatud sellest, et see seadusloomeline ettepanek äh, kiiresti läbi läheks, sest tegemist on väga tähtsa küsimusega. see oleks minu poolt kõik. Uh, aitäh ja nüüd Judith Sargentini, palun, äh, libe fraktsiooni kaasraportöör. aitäh! nüüd lisaks sellele, mida kaasraportöör Karinš juba ütles Te olite kohal, kui me viimane kord läbirääkimisi pidasime. Äh, see on olnud küll raske võitlus äh, selleks, et need registrid seadustesse kirja saada ja sellepärast on väga positiivne samm see, et äh, komisjon ja nõukogu on nüüd valmis seda sammu tegema parlament korraliku häälteenamusega töötab seda ettepanekut äh, veelgi selgemalt välja ja me oleme ka sihtasutused registritesse kaalanud. ja me saame siis edasi liikuda sellest äh, äh, ebalegaalsest olukorrast, mis meil praegusel hetkel on. me ei tea täpselt, kuidas sihtasutused toimivad, väga raske on ka äh, Äh, välja selgitada, milline on nende struktuur ja kuidas nad toimivad. järgmisel nädalal jätkame variraportööride kohtumistega ja siis tuleb meil rääkida ka äh, anonüümsetest ettemaksekaartidest ja internetis tehtud äh, maksetega ja ka tavamaksetega siin elektroonilist olulisi finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted on väga suurt lobitööd teinud. tähtis on aga, et me teeksime need lahendused kodanike jaoks lihtsaks ja kaitseksime äh, kodanikke siis äh, nende süsteemide väärkasutuse eest äh, terroristide poolt progressiivsete jõudude poolt on tulnud väga palju häid muudatusettepanekuid ja meil tuleb nüüd selgeks teha, et kaasraportöörid peavad üheskoos jõudma kompromissile selleks, et saada ka korralik toetus. ja ma arvan, et tegelikult äh, suuremaks võitluseks läheb nõukoguga, sest see, kuidas meie tõlgendame läbipaistvust, ei pruugi just olla see, mida arvab nõukogu sellest. ja tundub, et seekordne võitlus ei olnud nii raske nagu eelmine kord, äh, sest siin on kaks poolt, terrorismirünnakud Euroopas ja suured maksudest kõrvalehoidmise süsteemid, nagu näiteks Panama. aitäh! on väga hea, et meil on siin tugev ja suurte eesmärkidega ühine seisukoht, sest tõenäosus, et seda siis ka toetatakse, on väga hea. nüüd sotsiaal- äh,, fraktsioon, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon ja Peeter Siimann, palun aitäh, härra esimees, kõigepealt suur tänu raportööridele suurepäraselt tehtud töö eest, see on suurepäraseks aluseks jõudmaks siis ühisele kompromissile. kahel esimesel variraportööride kohtumisel juba nägin, et me tõesti oleme võimelised õigusloomelist alust parandama ja see on tõesti hädavajalik, eriti pärast seda, mis juhtus Panama dokumentidega nüüd sotsiaaldemokraatide kommentaarid äh, eelnõu kohta, need kesksed registrid. meil on väga hea meel, et äh, majanduslik äh, õigus, majandusliku tegevuse puhul on see definitsioon paigas, aga me läheksime kaugemale kui see, mida kaasraportöörid siin ütlevad. Te räägite nii-öelda normaalsetest ettevõtetest ja passiivsetest äh, ettevõtetest. meie siin sellist eraldust ei teeks ja me ütleks lihtsalt et, et kümme protsenti äh, osakutest. meie arvates majandushuvi arvestades on see piisav. teiseks, kui äh, räägitakse nendest ettevõtetest, äh, siis Äh, ettevõtete omanikud tuleks ka selgelt registris välja tuua, aga me läheksime ka siin sammukese kaugemale ja kui rikutakse neid reegleid, siis peaksid olema ette nähtud ka karistused. mis puudutab nüüd juurdepääsu registritele öö, ähm, nende ettevõtete jaoks, kellel on majanduslik huvi selle jaoks, siis meie leiame, et on väga hea, et registrid on avalikud ja et ettevõtetel on võimalik infot saada nendest registritest, sellepärast et on selge, et terrorism ja rahapesu on piiriülene, aga meil ei ole registritest mitte mingit kasu, kui me ei hoolitse selle eest, et kõik ametiasutused, luureasutused eh, ei saa ka eh, lihtsat ja tasuta juurdepääsu nendele registritele, selleks et nad saaksid oma tööd siis ka teha. tegime ka vastavad muudatusettepanekud ja äh, me leiame, et registrite kasutuselevõtul ainsaks äh, äh, nõudeks peaks siis tõesti olema äh, lõivu küsimine, mis kataks siis äh, äh bürokraatlikud kulud. mis puudutab nüüd sihtasutusi, mis tuleneb nüüd äh, rahapesu direktiivist, siin kohaldusala puhul nii nagu see siin äh, ettepanekus kirjas on, seda me toetame ja mis puudutab nüüd info andmist äh, majandusliku huviga ettevõtete jaoks, siis äh, ka sihtasutuste register peaks olema kõikidele juurde avalik, siis äh, muudatusettepanek kolmkümmend kolm raportöörilt äh, kinnisvararegistrit. kinnisvara on tõesti väga lihtne kasutada just rahapesuks, aga me leiame, et äh, kui kinnisvararegistreid öö, äh, ja kinnisturegistreid luuakse, siis peaks olema jällegi selline info, mida ka riikideüleselt vahetatakse Äh, nüüd korruptsioonijuhud. Äh, jalgpalliliiga probleemid viimastel aastatel on näidanud, et väga hea oleks see, kui me ka poliitikutele kohustused peale paneks, me peaksime minema kaugemale, tooma välja kõik riskirühmad, nagu näiteks äh, profisportlased, äh, poliitikud, kõrged ametnikud ja nii edasi, et ka nemad peaksid aru andma ja neil peaks olema ka teatud vastutuskohustuse nõuded. siis nüüd nimekiri äh, must nimekiri maksuparadiiside kohta. me komisjoniga rääkisime sellest ja tuli välja, et tõesti praegusel hetkel must kiri on lihtsalt äh, Äh, kopeeritud äh, juba olemasolevat nimekirja, me leiame, et äh, komisjon peaks siin midagi ette võtma, sellepärast et muidu ei olda sellise nimekirjaga nõus. aitäh, saan aru, et Monika Hoolmeier soovib variraportöörina Rahvaparteist sõna võtta. jah, kui on nii, siis palun. härra esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma arvan, et Euroopa Liidu seisukoht on tõesti väga väärtuslik panus selguse loomisel sellesse seisukohta. jah, muidugi, väljapoole tundub see kõik väga ilus, kui me räägime spordist, profisportlastest, jalgpallist, aga nemad peavad ka tavaseadustest kinni pidama ja kui vaadata tavalisi seadusi, siis on täiesti selge, et altkäemaksu võtmine ja andmine on keelatud. mingite eeliste loomine on ju samamoodi kõikide seadustega kõikides liikmesriikides keelatud. ja uurimine, selliste kuritegude uurimine on siin väga tähtis. ja just sellepärast äh, on ka poliitikute olukord siin erinev, sest meil on juurdepääs dokumentidele ja meie oleme avalikel ametikohtadel ja sellepärast me peaksime äh, sisulise ja välise mõõtme eraldama. korruptsioon ei ole kunagi lubatud, ükskõik, kas me räägime siin jalgpallurist, tennisemängijast, üleüldisest profisportlasest, äh, see lihtsalt on keelatud ja punkt ja sellepärast ei ole vaja seda siin eraldi välja tuua. meie, poliitikud, äh, täidame aga hoopis teistsugust ülest ja meie tähendus on ka teistsugune. ja sellepärast on väga tähtis äh, vaadata seda küsimust sisuliselt, mitte ainult äh, avalikkuse vaatevinklist. ja sellepärast on tähtis, et me peaksime siin reguleerima seda, mis on õiguslikult tähtis ja vajalik, hoolitsemaks selle eest, et äh, Äh, finants- või rahavoogusid ei kasutataks korruptiivsetel äh, või üleüldiselt negatiivsetel eesmärkidel. rahvapartei libe meeskonna liikmena tahaksin välja tuua ka terrorismi ja selle, kuidas äh, on reguleeritud siin terrorismi ja ori-, organiseeritud kuritegevuse küsimus, ükskõik, kas tegemist on maksuparadiisidega või siis sellega, et on võimalik äh, äh, ettevõtete omaniku erinevate süsteemide kaudu äh, peita, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kes on pangaarvete omanikud või kui ostetakse siin kokku kultuuriväärtusi äh, nafta ja kulla kaubanduse rahade eest äh, või kui äh, nende rahadega rahastatakse terrorismi, siis need on tähtsad küsimused, millega tuleb tegeleda, sest me räägime siin tõesti miljarditest, millega on kuritegelikud struktuurid üles ehitatud ja millega pannakse ohtu nii riikide püsimine kui ka inimelud aitäh! Anna Koomes, palun, sotsiaaldemokraatide hulgast. jah, kui me tegime muudatusettepanekuid äh, hoolitsemaks selle eest, et äh, ettevõtete ja sihtasutuste tegelikud äh, tulusaajad oleksid registrites ja et need registrid oleksid avalikud. ja ma olen nõus sellega, mida siin minu kaasraportöörid on juba öelnud, et võimalus äh, jõuda kokkuleppele on väga suur. ning äh, suur tänu tehtud äh, töö eest kaasraportööridele. me tegime ka, mina isiklikult tegin ka muudatusettepaneku, mis puudutab registrite kohaldusala laienemis, laiendamist ka välisettevõtetele ja äriettevõtetele, mis nõuab teatavaid formaalsusi, näiteks nagu pangaarve avamine ja liikmesriigi valimine ja mulle tundub, et kui see muudatusettepanek vastu võetakse, siis see loob ülemaailmsel tasandil mõju korporatiivsete struktuuride puhul. Monika Hoolmeier just äh, mainis siin seda ja tõesti, tal on õigus, väga oluline on see mitte ainult maksudest kõrvalehoidmise, rahapesu ja korruptsioonivastaseks võitluseks, vaid ka organiseeritud kuritegevuse vältimiseks ja terrorismi terrorismi vältimiseks, kes praegu kõigest sellest äh, väekäämised kasu lõikavad, me teame, et see ei toimu mitte ainult läbi usaldusfondide, vaid läbi suurte äh, struktuuride, äh, korporatsioonide, kes ostavad kokku vara ja maad Euroopa Liidus. see on süsteem, millega lihtsalt seda raha pestakse. kui me nõuame aga detailset infot nende usaldusfondide kohta, Eh, siis eh, tuleb seda teha ka korporatsioonide puhul, kes Euroopa Liidus selliste asjadega tegelevad, see on täiesti mõeldav ja ma loodan siin Euroopa Rahvapartei eh, toetusele me oleme teinud muudatusettepanekuid selleks ka, et praeguses neljandas direktiivis teatud puudujäägid eemaldada. nimelt praegu on nii, et üks ettevõtte juht võib olla tegelik tulusaaja, kui ei leita kedagi, ei selgitata välja, et selles on keegi teine. ma rääkisin Jourovaga sellest ja volinik ütles, et äh, et see on nii mitme rahastajaga usaldusfondide puhul tihti, minu meelest see ei ole normaalne. seda kasutatakse täiesti eesmärgivastaselt, minu enda koduriigis. ainus ähm, osa, mis eelmises valitsuses äh, rahapesuvastasest Äh, seadusandlusest äh, rakenduse tuli, oli täpselt seesama puudujääk ja seda ei tehtud mitte, mitte sugugi õilsatel kaalutlustel, ma kinnitan teile, ja see puudujääk tuleb eemaldada ja me ei saa siin jääda lootmata ainult äh, sellele nõule, mida me saame. ja ma arvan, et äh, ei peaks olema kasusaajatel õigust teha äh, tehinguid äh, usaldusfondidega, kelle kasusaajad ei ole teada. sama puudutab äh, tegelike tulusaajate registrit, sinna registrisse ei tohiks lisada neid ettevõtte, kellel ainult üks juht on valmis ennast sinna kandma ja kümme protsenti aktsiamäärast peaks olema piisava suureks määraks, et kellegist saaks äh, siis tegelik tulusaaja ettevõttes. nüüd need äh, üksused, kes peavad läbi viima äh, heade tavade ülevaate, siin me tooksime sisse selle mõõtme, et kõik, kes annavad varanõu või maksunõu või Äh, oksjonimajad, äh, kunstiga kauplevad äh, või kunstiga kauplevad oksjonid ja väärteosemetega kauplevad oksjonid ei saaks jääda välja. ei tohiks jääda välja, ärgem unustagem seda, et me lollitame ennast, kui me ei saa aru, et seda kasutatakse järjest rohkem poliitilisest kontrollist ja maksukontrollist eemale käimiseks ja nüüd äh, edasi, mina arvan, et Euroopa Liidul peaksid olema oma spetsialistid, keda aitavad liikmesriigid ja keda koondavad komisjonid. ma ei tea, kas te teate, et äh, siia seadusandla minevad üksused ostavad neid teenuseid üles äh, Ameerika ettevõtetelt ja, ja üsna tihti äh, annab, antakse väga vigast teadet selle kohta ja ma tõesti loodan, et äh, Peeteri sõnad lähevad ellu, äh, et äh, mitte ainult ei jääda praeguste süsteemide juurde, vaid minnakse kaugemale ja mina tahaksin teha muudatusettepaneku, et liikmesriikide ametivõimud peavad rakendama hoolsuskohustuse auditi nõudeid kolmandate riikide kodanikele, kes taotlevad kas elamisluba või kodakondsust liikmesriikides. Malta esindajad olid just meil siin enne ees. see puudutab nüüd sedasama kuldviisade asjada. suur tänu suur tänu ECR fraktsiooni nimel, äh, Bernt Lukke. suur tänu, äh, härra esimees nii nagu äh, Rahvapartei raportöör ütles, ei ole tegelikult see asi, millega me tegeleme, eriti probleeme tekitanud, me oleme üldiselt ühtsel seisukohal, meie eesmärgid on selged, kriminaalne tegevus, terrorismi rahastamine, rahapesu, need asjad kõik peavad olema omavahel rohkem seotud ja on oluline see, et me siin anonüümsuse loori nendelt tegevustelt eemaldaksime, et oleks see selgus, kes mida teeb. selles osas on konsensus tagatud aga oma märkustes äh, tahaksime keskenduda kahele aspektile, kuivõrd väga palju asju on juba läbi räägitud ja need kaks punkti on sellised, kus ECR-iga ilmselt ei olda nõus. kõigepealt äh, punkt äh, avalikustamine, selle registri avalikustamine, mis hõlmab endas siis infot tegelike tulusaajate kohta roheliste fraktsiooni raportöör ütles, et tegemist äh, on äh, praegu parlamendis sellise progressiivse suunaga, mis äh, on leidnud ka kajastamist paljude saadikute seisukohas, kus siis kodanikud saavad juurdepääsu sellele registrile aga varem needsamas progressiivsed jõud keskenduksid, keskenduksid ka andmekaitsele ja privaatelu kaitsele, aga nüüd tundub, et see osa on äh, nagu justkui ära unustatud. ma viitaksin aga sellele, et ka need isikud, kes oma vara on paigutanud äh, usaldusfondidesse, või muudesse korporatiividesse, korporatsioonidesse omavad ka õigust oma eraandmeid kaitsta. ja ei ole sugugi nii lihtne ja pro-, äh, probleemivaba see, et kõikide nende inimeste sünnikuupäevad ja muu selline info avalikustatakse ja mina arvan, et äh, me peaksime äh, andma juurdepääsu sellele registrile Finantsjärelevalveametitele ja teistele vastavate äh, vastava äh, kontrolliga seotud ametivõimudele ja nendele, kellel on legitiimne huvi selle info kasutamise osas. aga sellega peaks ka olema kõik ma ei saa absoluutselt aru, miks me peaksime need andmed avama kõikidele nendele inimestele, kellel ei ole legitiimset huvi äh, nende asjade suhtes. üsna tihti on ju nii, et väga palju on neid inimesi, kellel ei ole tegelikult äh, legitiimset huvi nende asjade vastu, hakkavad äh, kunt kun-, kundesid äh, selle info põhjal äh, äh, sihtmärgiks võtma, hakkavad neile pakkuma teenuseid äh,, ilma et äh, kunde oleks seda soovinud äh, ja see võib laskuda isegi ka kuritegelikku tegevusse. kui äh, keegi suudab aga tõestada, et ta on näiteks olnud väljapressimise ohvriks, äh, siis äh, on kohe selge, kui problemaatiline võiks olla selline register, sellepärast et selle registri kallal äh, tuleb ju ka välja see, et kui palju inimesel on näiteks vara ja ta võib sattuda just nimelt väljapressimise või isegi inimröövi ohvriks. ja seega me peame olema väga ettevaatlikud selliste andmebaaside osas, mitte kõik see info meie meelest ei peaks olema avalik, kõigile avalik ja Rahvapartei raportöör ütles, et nõukogus niikuinii selline seisukoht, äh, mis kõigile avab selle andmeba-, äh, andmebaasi läbi ei läheks. ja teine asi, millest ma tahtsin rääkida, rääkida, puudutab definitsioone, eriti usaldusfonde ja taolisi ähm, äh, kooslusi. seni meil tõesti ei ole olnud definitsiooni, me räägime usaldusfondist defineerimata, mis asi see usaldusfond ja rää-, ja ei räägi ka sellest, mis on usaldusfondi laadne. no mida tähendab üldse millegi laadne, see, see on väga hägus termin ja ma olen mures sellepärast, et minu kolleeg Sven Kiigold eile viitas sellele, et näiteks vastavalt Saksa seadusandlusele ei ole mitte ainult sihtasutused siis usaldusfondi laadsed, vaid ka sihtasutuste ühendused, mis tähendab seda, et kõik igasugused äh, ühingud võiksid minna selle laadsuse alla ja, ja satuvad kooslaseks teatud seadusandluse puhul, mis nende jaoks ei äh, ku-, äh, ei ole mõeldud ja, ja samas võivad selle alt pääseda sellised institutsioonid, mis seda tegelikult on, kuivõrd see hägus definitsioon seda lubab. ja ma arvan, et me peaksime küll võtma endale selle vaeva, et me direktiivis väga selgelt äh, toome välja, keda see direktiiv puudutab ja keda mitte. ja sellega ma tahaksin selle sõnavõtuga lõpetada, suur tänu! suur tänu, proua Makovei! suur tänu, äh, härra esimees. mina olen äh, ECR-i raportöör libe komisjonis äh, selle raporti ja määruse puhul ja mul on mõned märkused. kõigepealt minu meelest on väga oluline tõesti see, et meie muudatusettepanekud leiaksid toetust, need muudatusettepanekud eriti, mis panustavad läbipaistvusele eriti kui me räägime tegelike tulusaajate identifitseerimise osas ja ka tehingute järelevalve osas. ma olen kõiki neid muudatusettepanekuid, mis seda puudutavad, läbi vaadanud ja, ja ka neid toetan. ma toetan ka seda, et avalikkusel on juurdepääs informatsioonile öö, ähm, tegelike tulusaajate kohta lisaks sellele on minu meelest tähtis ka see, et oleks tagatud tõeline kaitse, mille me selle peame ka looma informaatorite jaoks. Eh, need asjad või vilepuhujate jaoks, siis need on need asjad, mis käivad eh, käsikäes. mis nüüd puudutab äh, äh, neid kõnekaarte siis äh, online'is, kui neid ostetakse, siis see on tõesti julgeolekule tõsine oht. ja sellepärast ma teen ettepaneku et äh, ettevaatuspõhimõte äh, kehtiks ka online kõnekaartide, online'is ostetavate kõnekaartide jaoks. pärast äh, selle direktiivi käivitumist tegin, käivitamist teeksin ma ettepaneku, et aasta jooksul komisjon annaks ülevaate selle kohta, kui võimalik, kui suures ulatuses on Euroopa andmebaaside ühendamine võimalik Äh, ja sellega ma piirduksin praegu, suur tänu. suur tänu. suur tänu kõikidele kolleegidele, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Nils Torvalds. suur tänu, härra esimees, tavaliselt ma räägin inglise keeles, ütleb kõneleja, täna kasutan võimalust rääkida metsikut rootsi keelt. Eesti kabineti, ka eesti keeles suur tänu kõigepealt äh, meie kaasraportööridele suurepärase tehtud töö eest. Repartite eest ma, no, Nostra Studium ütleksin ma ja tõsi on, et need on teemad, mis puudutavad rahapesu eh, ja, ja tõesti, see on üks nendest valdkondadest, kus me ei ole olnud piisavalt aktiivsed ja viimastel aastatel siis alles oleme hakanud nende asjade eest võitlema. ja mul on väga hea meel, et me oleme paika pannud kaks äh, väga suurte kogemustega raportööri, kes on oma tööga ka väga hästi hakkama saanud. tegelikult on tegemist teemadega, millega me oleme kõik kursis, äh, kursis juba varasemast ajast, aga aeg ei olnud küps selleks, et need äh, meie läbirääkimiste partneri äh, Äh, poolt vastuvõtmist leiaksid. nüüd kõigepealt usaldusfondid, äh, sihtasutused äh, ja nii edasi. Need, see on see sektor, kus näiteks Ühendkuningriigis on endiselt veel kasutusel struktuure, mis peidetakse siis nende usaldusfondide taha äh, selleks, et väär-, vält-, äh, vältida seda, et tuleks välja, mida nad tegelikult teevad. ja nüüd need anonüümsed SIM-kaardid, anonüümsed krediitkaardid, mis annavad inimestele võimaluse ähm, kuritegelikke samme võtta ette, ilma et need äh, välja tuleksid, on loomulikult suur teema. Panama lekked äh, tõid selle probleemi väga selgelt esile ja nüüd kolmas suurem teema on tegelikult kasusaajad ja kõik sellega seosed, seonduv Eh, kus tegelikult siis varjatakse tegelik tulusaaja ja tegelik niiditõmbaja ja, ja selles osas me oleme väga palju rääkinud avalike andmebaaside vajalikkusest. nüüd tundub, et see register eh, ongi käima lükatud ja see on teretulnud. aga on ka mõningaid probleeme, nagu ma ütlesin, Panama lekked eh, tõi esile selle, et on täiesti võimalik täna veel omada kontot ühes või teises riigis ja läheneda ja saada juurdepääs Euroopa turule, tuua oma vahendid siia ja väga raske on kuidagi seda valdkonda kontrollida. kõige viimased arutelud äh, selles vallas on näidanud seda, et on, on, on aga nüüd teatud äh, valmisolek lahun-, lahendus leida. kui nüüd äh, kogu see asi läheb edasi nii, nagu käima läks, siis ilmselt on tulemas hea lahendus. suur tänu! suur tänu, härra Torvalds. härra Ješekit ei ole saalis, siis Fabio Temasa kuue fraktsiooni nimel. suur tänu. nüüd see ähm, poliitikute ja jalgpallurite vaheline vasturääkivus, äh, selle kahtlemata on nii palju, ma olen poliitikas, mängib ka ühtlasi jalgpalli, nii et selles mõttes minuga on kõik korras. suur tänu raportööridele nende väga heade kompromisside eest, tõesti, me oleme võtnud õige suuna minu meelest ka ja on saavutatud siis üldine kokkulepe selles osas, mis me tegema peame. aga tahaksin rõhutada veel seda, et me ei räägi siin tegelikult siin ettevõtluse meelsusest või selle vastasusest, ei, me räägime seadusandlusest kinnipidamisest ja Europol on Panama lekkeid puudutavas komisjonis öelnud, et suur osa nendest tehingutest, mis on siis Panama lekete järgi kantud nende andmebaasidesse, on seotud terroristlike rühmituste rahastamisega. nii et äh, sellepärast on väga tähtis tõesti need puudujäägid praeguses seadusandluses eemaldada ja me peaksime suutma ära selgitada selle ka kodanikele, et me oleme tõesti andnud endast parima ja teinud ära selle, mis on olnud võimalik. teiseks ma tahaksin äh, öelda, et ma olen Werner Langeni ja teistega hea meelega koostööd teinud Panama lekete uurimiskomisjonis, aga sellegipoolest ma ei taha sellist komisjoni mitte kunagi enam siin saal-, majas näha. ja sellepärast me peaksime kolmes punktis minu meelest natukene suuremad ja kõrgemad eesmärgid endale seadma kõigepealt väga paljud meie eksperdid äh, Panama lekete äh, komisjoni ees, kes on käinud Stiglitz kuni äh, finantsluureametite eksperdid on öelnud väga selgelt välja ühe asja. tuleb öö, eemaldada öö, Omnia direktiivist äh, puudujääk, ei oleks mingisugust, ei ole mingisugust põhjust, miks ettevõtted ei peaks avalikustama, kes on nende kasusaajad ja kui, tulusaajad, ja kui nad seda ei tee, siis neil ei peaks olema õigust Euroopa Liidus äri ajada. ja ma olen sotsiaaldemokraatide seisukohaga nõus ka selles mõttes, et me peaksime vastu võtma seadusandluse, mis kaasab äh, praegu need ühingud, mis ei ole Euroopa Liidus sees, ähm, äh, seadusandluses sees ja nüüd lävendid, see on ka tähtis küsimus, siin tuleks seada väga äh, kõrged ambitsioonikad eesmärgid lävendite osas, sest et muidu on lihtsalt nii, et valitakse välja mõned sõbrad või vennad ja pannakse nad pukki ja siis minnaksegi mööda seadusandlusest ja Stiglitz ütles selles kohas oma seisukohad väga selgelt välja ja nüüd lõpetuseks ma tahaksin rõhutada veel kord seda, et äh, isegi viimastel päevadel veel on saavutatud üsna palju äh, ja Freeportide küsimus on nüüd ka kuidagigi moodi vähemalt äh, kaetud ja mul on hea meel selle üle, et need erandid, mis on siis seadusandlusesse sisse kirjutatud, need on võimalik äh, nende osas pöörduda ka kohtusse, see on väga teretulnud ja sellega olid nõus erinevad äh, fraktsioonid, nii et konsensus on tagatud. ja viimasena mainiksin seda, et äh, väga teretulnud on see, et ka kinnisvara teema on lahendatud, äh, ma olen Peeter Siimoniga nõus, et garanteerida tuleb see, et kinnisvararegistrid peaksid olema omavahel paremini seotud, ühendatud, vabandust. ja nüüd lõpetuseks paar sõna räägiksin äh, ma rahapesu ka seotud kõrge riskiga riikidest, järgmisel nädalal täiskogu hääletab maha selle nimekirja, aga siin kojas on veel fraktsioone, nagu ma olen kuulnud, kes ei ole veel lõplikku otsust langetanud. ja ma tahtsin lihtsalt paluda nendel kolleegidel, keda ma tunnen, ja ma tean, et nad võtavad väga tõsiselt nende probleemide seljatamist, toetage seda otsust mille langetasid üheskoos ECONi ja libe komisjon, et see nimekiri lükataks tagasi, sellepärast et Financial Action Task Force ei, ei ole saanud Panama komisjoni ees äh, tuua argumente, miks ei ole sinna kantud selliseid riike nagu Bahama mul on äh, detailne aruanne muuseas selle kohta ka olemas ja ma kavatsen selle paari nädala pärast avalikustada, et kuidas seadusandlus, mis on vastu võetud, jääb rakendamata korralikult. ja ma arvan, et aasta pärast Panama lekete esiletulekut ei saa me kuidagi ära selgitada, miks sellised riigid nagu Pahamaa ei ole selles nimekirjas sees. Äh, ja ma paluksin siis toetada teil kõigil parlamendi praegu üldist seisukohta. aitäh, kas on teisi kõnelejaid teistest fraktsioonidest, ei ma ei näe kedagi siin vaba mikrofoni nõudmas, annan sõna tagasi raportööridele, härra Karins. jah, tahaksin väljendada oma tänu. Äh, ütelda, tõesti väga tore oli kõikide variraportööridega koostööd teha, meid oli küll väga palju. Äh, õhkkond oli siiski konstruktiivne ja huvitav ja me tõesti olime väga keskendunud seda ei juhtu alati kõikide raportite puhul, eriti kui raportööre on väga palju. jätkame tööd ja olen veendunud, et suudame leida hea lahenduse parlamendi poole pealt hääletatud õigusloome kohta muidugi alati on üksikuid punkte, milles kõik fraktsioonid ei saa kokku leppida, aga see, milles me oleme ühel meelel, on see, et meil on vaja sellist seadusandlust, meil on vaja vahendeid võitlemaks terrorismi rahastamise vastu ja nüüd me peame lihtsalt äh, arvestama ka erimeelsustega, kuid mõistma, et peame ikkagi ühte sama eesmärki silmas. suur aitäh! ma sain valesti aru komisjoni äh, esindaja kehakeeles, tundub, et te siiski soovite sõna. palun, äh, hea meelega annan teile sõna, aga tehke lühidalt. ja siis teised kaasraportorid. Yes, sorry, thank you jah, vabandust ja aitäh. oleme väga tänulikud selle eest, mis me just kuulsime. ja vaadates muudatusettepanekuid, tõesti, siin on päris palju head materjali, mille alusel edasi liikuda, tahaksin tänada variraportööre ja raportööre hea koostöö eest muidugi mõista, siin on päris mitmeid punkte, milles võiksin sõna võtta, selgitada, miks meil on näiteks sellised äh, vanemjuhi äh, reeglid ja muu. aga see võimaldab tegelikult ettevõtetel jätkata tööd, äh, aga meil on endiselt võimalik kuidagi sekkuda, nii et jah. aga ma arvan, et me suudame välja töötada hea lahenduse, võib-olla paar sõna, sest viimasest Maasio sõnavõtust kuulsin, te rääkisite nende riikide nimekirjast, jah. me mõistame Äh, miks te seda ütlete ja me mõistame, et on vajadus taolise korraliku nimekirja järgi Euroopa Liidu tasandil ja me juba töötame selle kallal. aga see võtab aega ja praegu peame üles näitama konstruktiivsust, sellega edasi töötama. Well, yeah, sorry about that um,. Just wanted to say that. jaa tuleb veel järgmine põlvkond ja siis jätkame tööd. jah, hästi, kas nüüd on selge? me saame siis võib-olla seda hiljem arutada. aitäh. Sargentini. aitäh. tahaksin toetada Anna Komest, äh, Peeter Simonsit ja Demasiat ja ma loodan, et hääletus saab olema hea ning et äh, parlament suudab näidata komisjonile kogu austuse juures, et meie meelest ei ole tegemist siiski päris kõrge riskiga kolmandate riikidega meie meelest, aga eks siis paistab, mis homme juhtuma hakkab. ma räägin Econ ja Libe nimel, kuid olen samuti arengukomisjonis ning mind huvitab siin muuhulgas ka ebaseaduslik rahavoog, mis tuleb ähm, Aafrikast ning äh, arenguriikidest, äh, mille pealt ei maksta raha, suured armusid ettevõtted lihtsalt otsivad viisi, kuidas mitte makse maksta seal, kus tegelikult töö ära tehakse. siin on vaja läbipaistvust ja see äh, on see suund, mille suunas ma edasi töötan. teeksin ettepaneku ECR-ile, et need kaks kaasraportööri mõtlevad välja, mis on siis nende seisukohad läbipaistvuse küsimustes, aga ma põhimõtteliselt toetan seda, et me peaksime olema nii läbipaistvad kui võimalik. järgmisel nädalal toimub järjekordne variraportide koosolek ja väga palju tööd on vaja ära teha, kui me tahame tähtajast kinni pidada ja hääletada kahekümne viiendal jaanuaril, siis eh, tõesti eh, me peame kõvasti pingutama, aitäh! suur aitäh! hääletus on siis ette nähtud kahekümne viiendaks jaanuariks. suur aitäh teile, sellega on koosolek lõppenud. aitäh!